suur tänu, härra Luhan. Läheme hääletuse juurde. vastavalt päevakorrale hääletame kõigepealt proua Sartori raportit, mis puudutab Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamist. hääletame, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. teine raport proua Sartorilt, see puudutab Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingut. hääletame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena härra Leene. härra president, daamid ja härrad. oma fraktsiooni nimel teen ma ettepaneku, et järgmise raporti hääletamine oleks nimeline. see puudutab Hefneri raportit siis. ma tahaksin teada, kes kuidas täpselt hääletab. suur tänu, kas sellele on keegi vastu? kui ei, siis hääletamegi vastavalt. hääletame Hefneri raportit, mis räägib Euroopa Nõukogu valduses oleva salastatud teabe edastamisest Euroopa Parlamendile ja see, mis puudutab välis- ja julgeolekupoliitikat, kes on poolt, see on nimeline hääletus Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, suur tänu. järgmisena Karimi raport, mis käsitleb äh, kaheksateistkümnendat aruannet parem õigusloome subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamisest. hääletame, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. järgmisena Kadeki raport. vabandust, palun. milles on probleem? Monsieur le Président, je suis simplement le rapporteur et je voulais dire quelques mots. Äh, ma olen lihtsalt raportöör ja tahaks paar sõna öelda. palun. Merci, Monsieur le Président no no vous inquiétez pas, vous aurez vos trains et vos avions. ärge muretsege, küll te jõuate rongile, küll te jõuate lennukile. lugupeetud president, kallid kolleegid, rääkisime minu rap-, hääletasime minu raportis, mis käsitleb Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat Atlandi ookeani piirkonna strateegiaga, see annab meile vahendid selleks, et suurendada dünaamikat Atlandi ookeani piirkonnas, on paika pandud tööstuspoliitika teekaart, tahetakse strateegilisi sektoreid Atlandi ookeani piirkonnas tugevdada. meil on vaja mere tööstust toetada, et ähm, see tuleks toime üleilmastuvas maailmas edukalt. tänu teile, kolleegid, oleme pannud paika tõelise Marshalli plaani ähm, Atlandi äh, strateegias ja valmistame ette homseks äh, majanduskasvuks äh, selles valdkonnas. suur tänu teile, kallid kolleegid! suur tänu raportöörile, hääletagem! ühtekuuluvusstrateegiat Atlandi piirkonnas, kes on poolt? vastu, erapooletud, raport on vastu võetud. edasi härra David Martini raport, mis räägib teatavate riikide väljajätmisest kaubandussoodustustest kõigepealt on mõningad muudatusettepanekud, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena komisjonide äh, muudatusettepanekud üks kuni kolm, kes on poolt vastu, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli komisjonilt, nimeline hääletus, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena. lõpphääletus muudetud kujul, kes on poolt? vastu erapooletud seda tuleb kontrollida. hääletamine on lõppenud. muudetud kujul on ettepanek vastu võetud. järgmisena äh, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju õnne. järgmisena härra Kaarintši raport liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelised energiakokkulepped kõigepealt muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, sotsiaaldemokraatidelt, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek üks äh, BC, kes on poolt, äh, komisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kui te soovite die abstimmung ist geschlossen hääletamine on lõppenud, vastu võetud. järgmisena artikkel neli. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sellega langeb ära muudatusettepanek viis. artikkel üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kaks langeb sellega ära, muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. seega komisjoni muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, vastu võetud nüüd äh, lõpphääletus muudetud kujul tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus. ja abstimmung ist geöffnet. hääletamine on lõppenud vastu võetud, palju õnne, härra Karinš. nüüd härra, proua Garcia Peresi raport põllumajandustoodete kvaliteedikavade kohta. raportöör soovis sõna, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. tahtsin teile ainult öelda, et muudatusettepanek äh, sada kolm rohelistelt, olen sellega sisuliselt nõus, kuid paluksin hääletada selle vastu, sellepärast et see ei jää saavutatud, nõukogu saavutatud kokkuleppe piiresse, aitäh. suur tänu selle info eest, alustame hääletusega. kõigepealt muudatusettepanek sada neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud seega langeb ära plokk kaks. siis sada kolm muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd kogu ettepanek muudetud kujul, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, palju õnne, proua raportöör! järgmisena proua Okuni raport Euroopa Sotsiaalettevõtlusfondide kohta. siin on kaks muudatusettepanekut ka, muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. seega langeb ära teine muudatusettepanek, äh, hääletame teksti muudetud kujul, kes on poolt vastu, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus. raportöör. raportöör, palun monsieur le président chers lugupeetud juhataja kallid kolleegid artikkel viiskümmend seitse annab mulle võimaluse äh, lükata edasi õigusloomelise resolutsiooni hääletamine. jätkame läbirääkimisi nõukoguga, ma tänan teid. suur tänu. hääletame raportööri ettepanekut, kes on selle edasilükkamise poolt, kes on vastu, erapooletud. seega on see ettepanek vastu võetud. härra Lamberts, palun. kohe hakkamegi teie raportit hääletama. härra president, kolleegid, me oleme samas olukorras Sofiiga, selle, nende raportite puhul soovisin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et tegemist on erakorralise olukorraga, kus pärast edukat triloogi lõppu eh, kus komisjon, parlament ja nõukogu eesistujad andsid avalikkusele ka Äh, lõppotsusest teada, seda tegi ka Taani peaminister, otsustas nõukogu kokkuleppest taanduda. meie hääletame siin teksti, milles me nõukoguga kokku lepime, leppisime, me soovime, et nõukogu oma sõnast kinni peaks ning et nad võtaks sellise teksti sellel, selles sõnastuses, milles me juuni lõpus kokku leppisime, vastu me oleme valmis nendega küll äh, arutlema ja seetõttu ma teen ettepaneku, et me lõpphääletust selle dokumendi üle ei korralda täna, aga me soovime enda seisukohtadele ikkagi kindlaks jääda. soovin siin lisada, et põhjus, miks äh, komisjon taganes kokkuleppest, oli selles, et äh, nad ei soovi tõhusalt võidelda maksuparadiiside vastu ja see on häbiväärne. suur tänu! suur tänu, härra Lamberts. hääletame teie ettepanekut ennem õigusloomelise resolutsiooni ettepaneku hääletust. nüüd hääletame muudatusettepanekut kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jah, palun Yes, wonder, like... lugupeetud juhataja, ma tahaksin kuulda ka Küprose eesistuja kommentaare selle kohta. ma mõistan seda küsimust sooviksin sellele anda positiivset vastust, aga nõukogu esindajad pole paraku kohal, seega positiivselt sellele küsimusele vastata ei saa. seetõttu hääletame lõppteksti muudetud kujul. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, nüüd hääletame raportööri ettepanekut, et lükata lõpphääletus edasi, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, edu läbirääkimisteks. järgmisena härra Lange raport, mis räägib Euroopa Liidu ning Kolumbia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamisest siin on komisjoni poolsed muudatusettepanekud, hääletame neid, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud nüüd lõpptekst muudetud kujul, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? jah, palun, kolleeg. ja, ja president, liebe kolleegin, kolleegin, ich beantrage die verschiebung äh, der kolleegid, ma palun, et õigusloomelise resolutsiooni hääletus lükatakse edasi, me ta soovime seda veel äh, komisjonis arutada, et valmistada ette triloogi. hääletame seda ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. palju edu läbirääkimisteks! järgmisena Jörg Leichtfriedi raport Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine kõigepealt esimese ploki muudatusettepanekud komisjoni poolt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kolmkümmend seitse, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt, nimeline hääletus. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. Geschlossen hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. nüüd äh, lõpptekst muudetud kujul, kes on poolt? vastu? vastu võetud härra raportöör, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. olukord on sama nagu Kolumbia ja Peruu puhul, nii et seetõttu ma paluksin, et me ei hääletaks enne, kui läbirääkimised nõukogu ja komisjoniga on lõpule jõudnud ning et see toiming läheks komisjoni tagasi. hääletame raportööri ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, edu läbirääkimisteks. nüüd proua Keringer de Ödenburg Bergi raport orbteoste lubatud kasutusviiside kohta kuuskümmend kaks muudatusettepanek äh, komisjonilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, seega langevad ära ülejäänud muudatusettepanekud, hääletame lõppteksti muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, kes, nimeline hääletus, hääletamine on alanud Die ist geschlossen. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, palju õnne. järgmisena härra Moreira raport erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile. muudatusettepanek nelikümmend seitse. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. siis lõpptekst muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. Sie ist geschlossen hääletamine on lõppenud. vastu võetud, palju õnne. nüüd hääletame kuut resolutsiooni ettepanekut olukorra kohta Süürias. härra Kohn-Pendit. Äh, äh, kallid kolleegid, mul on suuline muudatusettepanek äh, ütlen inglise keeles, et kõik saaksid aru, suuline muudatusettepanek lõikele kaks ja see puudutab pagulase taot-, pagulaste staatuse taotlejaid ja pagulasi. tekstis me pöördume Euroopa Liidu poole ja ma tahaksin lisada siia ja Euroopa Liidu liikmesriikide poole, äh, nõudes asjakohast, asjakohaste meetmete võtmist äh, pagulaste ja asüülitaotlejate voo äh, haldamiseks Euroopa Liidu liikmesriiki. minu meelest on see lihtne äh, ja enesestmõistetav ja kõik kristlased ja uskmatudki saavad sellest aru. kas kellelgi on midagi sellele muudatusettepanekule vastu öelda, härra Salafranca? Eh, suur tänu. roheliste fraktsioon on esitanud äh, suulise muudatusettepaneku ja mina lisaksin sellega seoses ühe väikese selgituse. meie toetame, meie jääme nende kohustuste juurde kindlaks, mille me oleme läbirääkimiste käigus äh, endale võtnud ja me oleme leppinud kokku, et liikmesriigid võtavad vastu, kannavad oma vastutust ja võtavad vastavaid meetmeid meet äh, sealhulgas ka loomulikult humanitaarmeetmeid, nii et ma arvan, et ei ole sinna mõtet lisada midagi, ei ole sinna mõtet lisada ka seda sõna humanitaarne, mis on äh, selles suulises muudatusettepanekus sees, meie leiame, et see on üleliigne. pean ikkagi küsima, kas on nelikümmend inimest, kes on sellele vastu, et seda ettepanekut hääletataks? jah, see number on käes seetõttu ei saa seda muudatusettepanekut hääletada. muudatusettepanek üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, tagasi lükatud. seega resolutsiooni lõpptekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, resolutsioon Süüria kohta on vastu võetud. järgmisena hääletame kuut resolutsiooni ettepanekut kohtusüsteemi poliitilise kasutamise kohta Venemaal. siin muudatusettepanekuid ei ole, seega hääletame tervikresolutsiooni kes on poolt? vastu, erapooletud. seega resolutsioon on vastu võetud. järgmisena resolutsiooni ettepanek majandus- ja äh, rahanduskomisjonilt, mis puudutab Euroopa Pangaliidu, liitu käsitlevaid ettepanekuid alustame muudat-, põhjenduspunktist C, kus on kahes osas hääletus, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud see oli väga selge. põhjenduspunkt E, esimene osa. palun, kui te nii väga soovite, siis hääletame, elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. põhjenduspunkt E jällegi kaks osa, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd hääletame muudetud kujul ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. daamid ja härrad, sellega oleme hääletusega ühele poole saanud, nüüd järgnevad kohe hääletusselgitused, seega need, kes hääletust selgitada ei soovi, palun minge kiiresti saalist ära. katkestan istungi kaheks minutiks